herr präsident! guten morgen meine damen und herren! tere hommikust lugupeetud daamid ja härrad jätkame täiskogu osaistungjärguga. vastavalt artiklile kodukorras äh, annan teile teada